kolmkümmend seitse esimeeste konverents ütles mulle, et ei olnud mitte mingeid proteste tööhõivekomisjoni soovituse kohta. ei olnud mitte mingeid äh, proteste selle kohta, et me vaidlustaksime delegeeritud õigusaktid kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või nelikümmend saadikut protesti ei esita, siis on see soovitus vastu võetud. kui esitatakse, toimub nende üle hääletus ja teil on võimalik seda soovitust lugeda ka parlamendi intranetist. vastavad